kallid kolleegid, me oleme algusega natukene oodanud, aga minu arvates ei ole eh, hea lasta asepeaministril oodata, tegemist on ka eh, välisministriga, niisiis ähm, härra Steven Van Akkeriga. meil on väga hea meel, et ta täna siin on, me tervitame teda välisasjade komisjonis. täna kõneleme Euroopa Liidu kahe tuhande kümnenda aasta laienemisstrateegiast. see on üks teemasid, mis pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist on nüüd natukene muutunud. meil on olemas äh, küll veel roteeruv nõukogu eesistumine, aga Äh, kõrgel esindajal on samuti teatud ülesandeid. samas laienemise küsimus on endiselt küsimus, mis on eesistuja äh, maa äh, pädevuses. me oleme kohtunud juba volinik Füülega, kes kõneles laienemisest oma vaatevinklist me äh, oleme saanud ettekujutuse sellest, milline on tema nägemus, me teame, et komisjon on te teinud terve rea ettepanekuid ja nüüd on siis nõukogu kord oma seisukohti avaldada ning äh, võib-olla siis nõukogu annab komisjonile ka mandaadi äh, läbirääkimiste alustamiseks. meie pöörame komisjoni soovitustele väga suurt tähelepanu, nendele erinevatele stsenaariumitele, kes võivad saada kandidaatriikideks, kes jõuavad Euroopa Liidule lähemale loomulikult äh, on äh, riigid, mis Euroopa Liidule lähenevad, millega meil on partnerluslepingud, need riigid on erinevad. väga huvitav igatahes oleks teada, milline on eesistujamaa seisukoht selles küsimuses. mul on hea meel teile sõna anda ning pärast seda toimub siis äh, arutelu kolleegidega. härra Vanaker, teil on sõna. suur aitäh lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, mul on väga hea meel, et ma saan täna siin olla ning arutada koos teiega protsessi, mis on olnud ajalooliselt Euroopa pere taasühinemise keskmes. ma räägin Euroopa Liidu laienemisstrateegiast. tavaliselt eesistujamaa, eh, riik, kes on siis olnud aasta teisel poolel eesistujamaaks, on pidanud selle küsimusega rohkem tegelema, sellepärast et detsember on see eh, kuu, kui liikmesriigid äh, hindavad siis äh, neid äh, komisjoni eduaruandeid. seda me teemegi üldasjade nõukogul siis kahe nädala pärast, neljateistkümnendal detsembril siin Brüsselis. loomulikult aasta kaks tuhat kümme ei ole ka mingiks erandiks, Belgia eesistujana mõistab oma kohustusi, me oleme leidnud, et laienemisprotsess on üks meie prioriteetidest, me kuulutasime selle välja juba juunis. esimesest juulist saadik olen ma laienemise teemaga äh, püüdnud tegeleda kui äh, nii-öelda aus vahendaja. ma olen püüdnud olla aus üheksa kandidaadi ja äh, potentsiaalse kandidaadi suhtes ja samas aus vahendaja ka kahekümne seitsme liikmesriigi suhtes mis puudutab ausust äh, kandidaatide ja võimalike kandidaatriikide suhtes, siis tõepoolest äh, see kiirus, millega uusi liikmeid integreeritakse, sõltub iga kandidaatriigi, igast kandidaatriigist endast ja komisjoni hinnangust. selleks, et äh, mittevajalikke pingeid vältida, olen pööranud tähelepanu siis nende riikide loo-, lootustele ja ma olen olnud ausa, ausaks vahendajaks ka kahekümne seitsmele liikmesriigile ma olen öelnud seda, et neljateistkümnendal detsembril me oleme valmis hindama seda, kuhu me oleme jõudnud, millised peaksid olema meie järgmised sammud ning üldasjade nõukogu esimehena on minu prioriteediks eh, nii täna kui ka varem ja ka tulevikus eh, soodustada just nimelt eh, üksmeelset sõnumi edastamist kandidaatriikidele selline iga-aastane hinnangu andmine ei tohiks panna meid unustama protsessi sügavalt poliitilist iseloomu. tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmandast aastast kahe tuhande seitsmenda aastani on Euroopa Liidu liikmesriikide arv suurenenud kuuel korral. aga äh, tingimustes, mis nii ajaloolise tausta kandidaatriikide endi kui ka integratsiooni taseme tõttu on olnud väga erinevad. ärgem unustagem, et tänased kandidaatriigid peavad vastu võtma äh, ligemale sada viiskümmend tuhat lehekülge õigusakte, enne kui nad saavad Euroopa Liiduga liituda. ja võiks tähelepanu juhtida veel ühele mõjufaktorile, nimelt sellele, et meil on nüüd juba peaaegu aasta aega jõus olnud Lissaboni leping ja see tähendab seda, et Euroopa Liit saab oma laienemist jätkata, samas jä säilitades integratsiooni hoo. minu arvates on äh, õiglane paika panna ka need tingimused, milles need arutelud toimuvad, tuleb tähelepanu juhtida sellele asjaolule, et me elame keerulises majanduslikus keskkonnas, mida äh, paljud peavad äh, suurimaks majanduskriisiks pärast tuhande üheksasaja kahekümne üheksandat aastat kogu maailmas valitseb ebakindlus, samuti Euroopa Liidus äh, ja me palume nüüd kandidaatriikidelt sellistes oludes väga raskeid reko-, reforme ja mõned võivad kahtluse alla seada selle toimuva laienemisprotsess, protsessi. samas nagu eelmised laienemised on näidanud, äh, kandidaatriigid saavad Äh, kasu sellest, et neil on juurdepääs maailma suurimale vabakaubanduspiirkonnale, aga ka Euroopa Liidu enda ülemaailmne konkurentsivõime äh, saab kasu uute liikmete integreerimisest komisjon oma raportis on äh, meenutanud, et kandidaatriigid tõepoolest annavad väga äh, tõhusa panuse ka Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiasse, laiendades seda äh, ruumi, kus kehtivad Euroopa Liidu seadused ja seeläbi tugevdavad ka seda siseturgu, kus Euroopa Liidu ettevõtted saavad tegutseda majanduslik ebakindlus on tihtipeale seotud muredega julgeoleku pärast, aga tänapäeval on meil ka ju piiriülesed kuritegelikud võrgustikud, mistõttu kandidaatriigid peavad oma seaduste vastuvõtmisel ja äh, rakendamisel äh, pöörama väga suurt tähelepanu nende jõustamisele, et Euroopa Liit muutuks ju turvalisemaks. võib-olla nendest väidetest ainuüksi ei piisa veetmaks üldsust laienemise hüvedest. Äh, avalikkus tunneb muret globaliseerumise pärast ja sellepärast, et Euroopa osatähtsus väheneb. selleks, et taganeda, tagada laiemat avalikkuse toetust, on minu arvates kaks asja äärmiselt olulised. kõigepealt avalikku arvamust Äh, ei saa muidugi pidada ilmeksimatuks, aga äh, ri-, riikide valitsused peavad aitama äh, komisjonil inimesi teavitada, selgitada, millised on need võimalused, mis laienemisprotsessiga kaasnevad. teiseks, kõik selles protsessis osalejad peavad säilitama selle protsessi usaldusväärsuse. liikmesriigid peavad tunnustama kandidaatriikide edusamme, ilma et nad sekkuksid kahele pool, kahepoolsetesse küsimustesse, mis on väljaspool Euroopa Liiduga seonduvaid kohustusi. see tähendab aga seda, et iga kandidaatriik saab Euroopa Liiduga liituda ainult siis, kui ta on tõesti valmis kandma kõiki liikmelisusega kaasnevaid kohustusi. kandidaatriikide poole pealt tähendab see seda, et ei maksa anda omaenda rahvale li liialdatud lubadusi Äh, tihtipeale läheb vaja väga vaevalisi ja valulikke reforme. samuti on oluline edendada regionaalset koostööd. loomulikult on väga oluline ka äh, kahepoolsete äh, vaidluste varane lahendamine. Neid põhimõtteid on aastate jooksul kinnitatud, eriti kahe tuhande kuuenda aasta laienemiskonsensuse osas minu arvates, kui me neist kinni peame, siis ainult niimoodi me saamegi säilitada selle laienemisprotsessi usaldusväärsuse, tegemist on protsessiga, mis on ühendanud juba väga suure osa Euroopa perekonnast. viisarežiimi liberaliseerimine Lääne-Balkanile on selles kontekstis väga oluline Äh, see näitab, kui palju on võimalik äh, saavutada, kui me ranged tingimused seome konkreetsete hüvedega. samuti rõhutab see protsess, kui oluline on äh, teavitustegevus komisjoni poolt selle kohta, mida see protsess siis täpselt sisaldab. daamid ja härrad, lubage nüüd heita pilk üheksa riigi edusammudele viimasele, viimase aasta jooksul. tegemist on siis riikidega, mis äh, soovivad äh, liituda Euroopa Liiduga. alustaksin komisjoni arvamusega Montenegro ja Albaania liitumistaotluste kohta. mõlemas osas äh, komisjon tunnistab, et on toimunud positiivsed arengud, aga soovitab siiski, et läbirääkimised algaksid alles pärast seda, kui olulised võtmeprioriteedid, mis arvamuses on välja toodud, ka on täidetud. Montenegros on toimunud tõelised edusammud, kuigi veel mitte täiuslikud ning komisjon tegi ettepaneku Montenegrole anda siis kandidaatriigi staatus, aga läbirääkimiste alustamine sõltub siiski edasitest edasammudest veel seitsmes valdkonnas. Need puudutavad siis eelkõige õigusriiki, kohtureformi, meediavabadust, valimisseaduse reformi, võitlust korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega. Albaania osas rõhutab komisjon seda, et tuleb teha jõupingutusi see eh, riigi olukorra parandamiseks, enne kui riigile antakse kandidaatriigi staatus. komitan, komisjon soovitab ka, et liitumisläbirääkimised tuleb eh, alustada siis, kui on tõesti saavutatud eh, edusamme ning oluline oleks soodustada ka dialoogi Albaania erinevate erakondade vahel pärast kahe tuhande üheksanda aasta juunis toimunud valimisi. ma ütlesin oma kolleegile Edmund Aksinastole neljateistkümnendal oktoobril, et parlamendi toimimise tagamine on üks kõige olulisemaid küsimusi, mis tuleb lahendada. Tirana poolt on aga vaja ka rohkem ära teha, seda viitavad ka kaksteist konkreetset äh, nõudmist, mis on siis kirjas komisjoni raportis ja need puudutavad mitte üksnes institutsioone, vaid ka äh, valimisseaduse reformi, õigusriiki, võitlust kuritegev-, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga kõneleksin nüüd praegustest kandidaatriikidest ja alustaksin Horvaatiast. ma arvan, et Horvaatiaga on äh, liitumisläbirääkimised jõudnud lõppjärgu, kolmkümmend viis peatükki on avatud ning kakskümmend kaks peatükki on juba esialgselt suletud ja kui äh, nõudmisi täidetakse, siis ma olen täiesti kindel, et äh, kahekümne teiseks detsembriks võib sulgeda veel mõned peatükid, kui toimub siis äh, kolmas liitumiskonverents Horvaatia ja Euroopa Liidu vahel. käivad ka ettevalmistused liitumislepingu ettevalmistamiseks, seda otsustas nõukogu juba kahe tuhande üheksanda aasta detsembris edusamme on toimunud paljudes valdkondades, aga Horvaatial on veel vaja täielikult teha koostööd eh, eh, Jugoslaavia eh, rahvusvahelise kriminaalkohtuga, tuleb teha rohkem jõupingustusi, et edastada prokuröridele sõjalisi dokumente operatsioonide kohta. samuti tuleb teha jõupingutusi konkurentsi vallas ja kohtusüsteemi ning põhiõiguste vallas. selles osas tervitan komisjoni kavatsust koostada seirearuanne Äh, edusammudest põhiõiguste ja kohtusüsteemi vallas. seda on plaanis teha siis üheteistkümnendal märtsil kaks tuhat üksteist, see peaks aitama Horvaatial hinnata, millised sammud on vajalikud selleks, et äh, liitumispäevaks kõiki nõudmisi täita. nüüd kõneleksin Türgist. Türgi on jätkanud oma poliitilisi reforme muret valmistab aga usuvabadus, samuti sõnavabadus, sooline võrdõiguslikkus ning vähemuste õigused. seda ka sellepärast, et et demokraatlik avanemine, mida teatati augustis kaks tuhat üheksa kurdi küsimuses, on toimunud ainult osaliselt. me mõistame hukka mis tahes äh, terrorismiavaldused, ütlesin seda Ankaras suvel, me oleme solidaarsed ohvrite ja nende peredega, aga samas me ootame et Türgi valitsus kurdi küsimusega ka väga selgelt tegeleks. üldiselt ja kuigi on vaja teha rohkem, on põhiseaduse muudatuste pakett, mis referendumil kaheteistkümnendal septembril heaks kiideti, samm õiges suunas. rahva toetus näitab, et Türgi kodanikud soovivad tugevdada põhivabadusi ja õigusriiki oma kodumaal selleks, et neid püüdlusi täita, on olulised kaks asja. kõigepealt äh, paketi ellurakendamine vastavalt Euroopa standarditele ning äh, valitsus on tõesti neid reforme pidanud prioriteetseteks ja see on lootust sisendav ja teiseks on vaja kõikehõlmavamat konsultatsioonide pro äh, protseduuri, mis puudutab edasisi põhiseaduse muudatusi. peaminister Erdogani hiljutised avaldused, et hakatakse koostama äh, Äh, teksti pärast järgmise kevade valimisi, et äh, praegust põhiseadust äh, kaotada, lähevad õiges suunas ning see oleks tõesti hea võimalus. kooskõlas nõukogu järeldustega kahe tuhande kuuenda aasta detsembrist kasutasin võimalust, kui ma augustis Postbuse konverentsil käisin Istanbulis, ma Äh, nii eraviisiliselt kui ka avalikult äh, palusin, et assotsiatsiooni lepingu lisaprotokolli täidetakse. no mis puudutab nüüd äh, ÜRO protsessi, siin ma Belgia eesistujamaana on võtnud ühendust kõigi osapooltega selleks, et Eh, normaliseerida eh, kahepoolseid suhteid Küprose vabariigiga. Need jõupingutused on olnud tõesti pingelised ning näevad näiteks eesistujamaa eh, on saanud nõukogu ekspertidelt infot täiendavate konsultatsioonide kohta Ankaras möödunud nädalal Äh, mis puudutab nüüd neid mitte blokeeritud äh, peatükke, siis äh, nõukogu võib-olla ei saa kõiki peatükke sellel, sellel aastal veel avada ja see peaks olema Türgile hoiatuseks, äratuseks. me peaksime praegusest ummikust välja pääsema, selleks on vaja poliitilist otsusekindlust tahaksin selgelt välja öelda, et Belgia eesistujamaana äh, kuni oma eesistumise viimase päevani jätkab võimaluste otsimist selleks, et äh, selles protsessis edusamme teha. ja alles seejärel jõuame tagasi kahe tuhande viienda aasta Türgi Euroopa Liidu vastastikuste kohustuste juurde, mis näevad ette siis laienemise protsessi alutamist, mis on kasulik mõlemale poolele. nüüd Islandist. Islandiga Äh, ma juhtisin esimest liitumist konverentsi, kus siis äh, kahekümne seitsmendal juulil otsustati alustada liitumisläbirääkimisi, nagu ma ütlesin oma kolleegile Eh, Islandi tihedad sidemed Euroopa Liiduga ning üldine hea ettevalmistustase Euroopa Liidu õigusliku ülevõtmiseks on kahtlemata väga oluline eh, trump liitumisläbirääkimistel. samas Island peab täiel määral üle võtma ja jõustama Euroopa Liidu õigustikku, sealhulgas ka kalanduse vallas samuti tuleb täita kõiki olemasolevaid kohustusi Euroopa vabakaubandus ja majandusruumi raames, näiteks ka finantsteenuste vallas. Äh, komisjoni sõelumisprotsessi tulemused peaks avaldatama alles aastal kaks tuhat üksteist mis puudutab endist Jugoslaavia vabariigi Makedooniat, siis ka seal on toimunud edusamme, kuigi ebaühtlasemas tempos to on toimunud parlamendi, kohtusüsteemi ja politsei ning avaliku halduse reformid. samuti on pööratud rohkem tähelepanu äh, alaealiste õiguste kaitsele. Te teate, et kahe tuhande üheksanda aasta sügisest saadik on lubatud alustada liitumisläbirääkimisega, selleks on vaja nõukogu ühehäälset otsust, ma kõnelesin oma äh, Makedoonia kol-, kolleegiga juulis, kui me, ma juhtisin assotsiatsiooni nõukogu ja äh, me arutasime siis nime, nime küsimust ja selle lahendamist äh, ÜRO egiidi all Äh, Skopje valitsus äh, peaks äh, jätkama reforme, eriti neid, mis tagavad kohtuvõimu sõltumatuse, meediavabaduse, sõnavabaduse ning Orienti raamkokkuleppe ellurakendamist. daamid ja härrad, lõpetaksin siis kolme potentsiaalse kandidaatriigiga, Serbia. Te teate, et Belgia eesistujamaana kahekümne viiendal oktoobril üldasjade nõukogu otsustas kutsuda komisjoni üles esitama arvamust Serbia liitumistaotluse kohta. oluline on koostöö jätkamine Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, oluline on äh, arreteerida Ratko Mladic ja Boran Hadžic, kaks äh, kurjategijat, keda pole veel kätte saadud valitsus on otsustanud kohtusüsteemi reformida, aga on vaja rohkem jõupingutusi, et tagada selle süsteemi sõltumatus selleks, et välja juurida organiseeritud kuritegevus ja korruptsioon. regionaalsel tasandil ma olen õnnitlenud president Tadetšit, et ta on üles näidanud liigri, liidri omadusi väga olulistes sammudes eh, just näiteks suhete parandamisel Bosnia-Hertsegoviinaga ja Srebrenica massimõrva osas me tervitame kokkulepet, mis puudutab siis Serbia poolt septembris vabandust, ÜRO-s septembris vastu võetud resolutsiooni, mis lõi võimaluse dialoogiks Belgradi ja Pristina vahel. ma äh, leian, et seda, ma leian, et see dialoog äh, peaks algama kiiresti. järgmiseks Bosnia-Hertsegoviina pärast oktoobris toimunud parlamendivalimisi ning viisteist aastat pärast Daytoni rahulepingut on Bosnia ja Hertsegoviina kodanikud väärt äh, olulist sammu edasi teel Euroopa Liidu suunas. kui ma kohtusin oma äh, kolleegiga Bosnia-Hertsegoviinast, siis just nimelt äh, seda sõnumit palusin ma talle edastada kõigile Bosnia poliitilistele jõududele nende riigi Euroopa väljavaadete osas peavad erinevad kogukonnad leidma äh, ühisosa ja leppima kokku vajalikes reformides. see tähendab seda, et põhi, põhiseadus tuleb viia vastavusse äh, Euroopa põhiõiguste konventsiooniga, samuti tuleb äh, üle võtta Euroopa Liidu seadusi ning täita tingimused, mis võimaldaksid siis äh, kõrge ametniku äh, büroos sulgemist ja lõpuks Kosovo ka äh, seal on toimunud positiivsed arengud, nagu näiteks detsentraliseerimine ning omavalitsuste valimised mitmetes piirkondades. samuti on kasvanud koostöö Euroopa Liidu missiooniga EULEX. muret valmistab aga Äh, siiski õigusriigi olukord, eriti võitlus korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse ning rahapesuga. Äh, austades liikmesriikide seisukohta Kosovo staatuse küsimuses, ent samas kooskõlas nõukogu kahe tuhande üheksanda aasta kohustustega, toetab komisjon Kosovo edusamme ja tema Euroopa väljavaateid liikmesriigid praegu arutavad, milliseid meetmeid rakendada, näiteks äh, võib-olla sõlmitakse kaubanduskokkulepped ja käivitatakse ka viisarežiimi liberaliseerimise dialoog. seda loomulikult tingimusel, et rakendatakse ellu, ellu tegevuskava pagulaste taasintegreerimisel. nüüd äh, sõltumata sellest, millised on Euroopa Liidu suhted Serbiaga, Kosovo rahva saatust ka ei unustada. daamid ja härrad, nüüd lõpetaksin Lääne-Balkani teema ja tahaksin öelda, et nendel riikidel, mis üksteisega mitte nii väga ammu sõdisid, on nüüd Euroopa väljavaated ja just niimoodi sai alguse ka Euroopa Liidu integratsiooniprotsess kuuskümmend aastat tagasi. inimesed soovisid rahu ja stabiilsus. sellest ajast saadik on see rahu andnud vilja, taganud üldise jõu, jõu, jõukuse. kahjuks ei ole kõik regionaalsed küsimused äh, lahendatud. Lääne-Balkanil on regionaalne koostöö küll paranenud, aga see ei, äh, see, sellele vaatamata on jäänud ka mõned pinged, mida ma juba varem mainisin. mõned äh, Äh, arengud Lääne-Balkanil, mis on seotud laienemisega, võivad tekitada pingeid, kui osapooled ei näita üles vajalikku poliitilist sihikindlust ummikust välja tulla. sellele vaatamata tuleb säilitada laienemisprotsessi usaldusväärsus. meie kodanike toetusel annab see protsess parema panuse nii meie kui nende tuleviku konsult-, konsolideerides rahu selles piirkonnas. aitäh, esimees, suur aitäh, daamid ja härrad, lugupeetud komisjoni liikmed, et te mind nii tähelepanelikult kuulasite. Molte grazie, signor ministro, iniziamo il dibattito. palju tänu, härra minister ja nüüd järgneb arutelu, kolleeg Lafranco, palun. Bienvenido, señor presidente en ejercicio, estoy aitäh, härra esimees ma tänan äh, ministrit äh, olukorra tutvustamise eest. ma näen, äh, et kõik kandidaadid peavad loomulikult olenevalt oma eripärast pingutama, me peame arvestama ka nende taustaga. riikidel on erinevad majanduslikud tingimused, erinevad muud tingimused, seda kõike tuleb arvesse võtta. kõigepealt on mul üks küsimus, mis puudutab lähenemist. tegemist on pikaajalise plaaniga te teete koostööd eelmise ja järgmise eesistujariigiga. kas see koostöö toimib? ja ma sooviksin teada ka selle kohta, et esimesel detsembril oli Lissaboni, on ju, Lissaboni lepingu jõustumise aastapäev. siin on huvitavaid küsimusi. Louis Michel valiti kohtunikuks ÜRO poolt, valiti Šveitsi kodanik. esimesel septembril võeti vastu resolutsioon täiskogul. konkreetne küsimus on selline millise impulsi oleks pidanud andma Lissaboni leping, kas seda on ka tunda või ei ole see tegelikult midagi muutnud? ja viimane küsimus. et see ei puuduta konkreetseid üksikasju. millist mõju avaldab aga tegelikult majanduskriis? kas Äh, see avaldab üldiselt mõju laienemisele, kas sellega arvestatakse nõukogus, äh, kas püütakse anda uusi impulsse või leitakse, et praegu on kriis, me ei teagi, kuidas Euroopa Liit peaks edasi arenema, meil on eelarveprobleemid. kas sellega arvestatakse, kas detsembri nõukogus püütakse anda laienemisele uusi impulsse, tänan. Franca, la parola all'onorevole Flotre, presidente della delega-. tänan, härra Salafranca, proua Flotre, palun, Türgi delegatsiooni juht. president, euh, merci euh, pour votre presentation. Euh. palju tänu, palju tänu ettekande eest Te ütlesite, et laienemine on väga poliitiline protsess, samas on see väga keeruline protsess. Türgi osas on kindlasti väga palju argumente, mida võiks nimetada kui lähenemisprotsessi aeglustajaid lisaks üldisele majanduskriisile ja aga samas, kui me vaatame Türgi majanduskasvu, äh, arenguid Türgi tööturul, äh, siis äh, tegelikult on siin väga palju positiivset näha tööhõive Türgis on väga hea praegu. majanduskriis ei tähenda ilmtingimata seda, et laienemine ei saaks toimuda mida te aga Türgi kohta ütlesite, teil kahtlemata on õigus. Türgi äh, põhiseadusmuudatused äh, aitavad lähen-, äh, lähenemisele kaasa, samas on Türgis reforme vaja süvendada. Türgil on kahtlemata vaja väga palju pingutada. mis aga mind praegu huvitaks on küsimus, kuidas suhtub nõukogu sellesse me peame väljapoole jätma väga järjepideva mulje, aga millised seisukohad valitsevad tegelikult nõukogu sees meie strateegia osas, kui tasakaalukas on meie lähenemine? minu jaoks on pettumust valmistav ja isegi rahutuks äh, tegev sel, äh, kui äh, eesistuja riik, kes on väga tugevalt laienemist toetanud, ei ole teinud midagi selleks, et avada veel mõnda peatükki. Türgiga kindlasti oleks võimalik näiteks avada konkurentsi peatükk ma tahaksin teada, milline on teie sõnum nõukogus, milliseid ettevalmistusi tehakse, millised seisukohad valitsevad nõukogus. me vajame järjekindlat tasakaalustatud protsessi, selle, kus mõlemad pooled austavad üksteist kui areng seiskub, eh, siis ei aita see kaasa Türgi demokratiseerumisele. Teie nõukogu eh, eesistujana saaksite näidata üles initsiatiivi, et eh, tuua uut hoogu. tänan, härra Katšin, palun. I would like to härra minister, tahaksin küsida teie käest teie jõupingutuste kohta liikuda edasi seoses olukorraga Küprose siseselt. ma ei küsi siin suhtumisest Türgi kohta, vaid eh, pigem kahe presidendi vahelisest eh, suhtlemisest olukorra lahendamiseks. ja kas teie eesistumise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 ma soovin tänada kõigepealt äh, eesistujat, äh, härra asepeaministrit. Äh, me kuulsime muredest, mis nõukogul on, kui me mõtleme Makedooniale, siis siin on väga palju küll reforme ellu viidud, aga ähm, millega on siis seotud teie mured? ja teine küsimus kas te saite minu küsimusest aru? No, no, je, je me ah, refer à l'accord de Ohrid. Te rääkisite lepingust, kokkuleppest, aga mina selle kohta midagi ei kuulnud. mida te silmas peate? kas te pidasite silmas Ohridit või millest te rääkisite, mis küsimus see oli? Äh, Set, äh, äh, milliseid probleeme te näete? Συνθήκης. Υπάρχουν ζητήματα που σας ανησυχούν, δεν εφαρμόζονται. Ποια είναι αυτά? milliseid probleeme te näete lepingu rakendamisel, kas seda ei rakendata või milles seisnevad teie probleemid? ja nüüd siis teine küsimus, see puudutab Horvaatiat ma e, lugesin, et siin on Eurobaromeetriga e, probleemid, horvaatide enamus on ühinemise vastu. kas te teate, miks? miks valitseb just selline arvamus ja mis on selle tagajärjed? E, ja siis on mul veel üks küsimus see puudutab arenguid Bosnia-Hertsegoviinas. see puudutab eh, ÜRO kõrgevoliniku eh, büroo sülg-, sulgemist, kas siin on mingit eh, edasiminekut, samuti Kosovo küsimuses nõukogu tasandil Euroopa ÜRO tasandil, Euroopa institutsioonide tasandil, ka siin on edasiminekut, mis puudutab Kosovo tunnustamist nende riikide poolt, kes seda seni ei ole teinud. tänan. Angurakis, la parola all'onorevole Posselt. ja president äh,, wir sind ja jah, härra president, mul on siin päris konkreetsed küsimused kõigepealt kas te loodate, et aasta lõpuks on võimalik Horvaatiaga peatükki, peatükke veel sulgeda ja kui, siis kui mitu? kas te usute, et Ungari eesistumisperioodi jooksul oleks võimalik läbirääkimised lõpule viia? teine küsimus, kas te detsembri nõukogus võiks loota, et Makedoonia saab järgmiseks aastaks läbirääkimiste alustamiseks kuupäeva? Need olid minu konkreetsed küsimused, tänan. palju tänu, härra ja saab sõna proua Kornelis. Thank you um,. A few remarks on... suur tänu, mõni kommentaar Bosnia Makedoonia ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohta ja Bosnia puhul te ütlesite, et poliitikud peavad leidma eh, ühise keele, see on kindlasti tõsi, aga ma arvan, et erinevad Euroopa riigid peaksid samuti leidma ühise keele ja ühise seisukoha on päris palju juttu sellele, mis peaks olema üks eesmärk ja äh, Bosnia puhul on, et peaks nii kiiresti välja tulema kui võimalik. ma arvan, et me ei saa äh, tulla ära enne, kui on olemas ühtne föderaalriik ma arvan, et nõukogu peaks kutsuma üles Ashtonit koos Euroopa Komisjoniga võtma algatused äh, hästi ettevalmistatud reformiprotsessi läbiviimiseks, mis, mille tulemusel võetakse vastu ka põhiseadus ja toimuvad muud arengud. Serbia puhul kahekümne viienda oktoobri nõukogu otsus mainib ka seda, et nõukogu pakub igasugust vajalikku abi Serbiale äh, selleks, et äh, Mladic ja Hadic kinni pidada. ma arvan, et see on suurepärane idee ning nõukogu peaks äh, käituma proaktiivselt sellise abi pakkumisel, sisaldagu see siis eksperte, raha või mida iganes. ja kas nõukogu on siis valmis ka seda tegema, minu küsimus. Makedoonia viimane kord, kui ma makedoonlastega rääkisin, siis Euroopa Liidu usaldusväärsus on seal oluliselt kannatanud. inimesed leiavad, et äh, ta on sundseis, et kes juba on liige, kas nõukogu kavatseb sellega tegeleda ja kas Kreekale äh, avaldatakse survet äh, selleks, et äh, lahendada nime küsimus nii, et see ei oleks takistuseks Makedoonia edu protsessis. tänu, härra Šõplin, palun um,. suur aitäh, kaks küsimust. esiteks, kuidas näeb Belgia eesistuja oma pärandit Ungarile? kui tõhus on trio eesistumine olnud ja kas teil on mingeid konkreetseid soovitusi Ungari eesistujale? võib-olla sellega seoses näiteks äh, on teil midagi üldisemalt öelda trio eesistumise kohta, sest see on nüüd esimest korda, kus selline tõsisem trio oli. ja teiseks, liikmesriikide valitsustel on teatud ülesanded oma avalikkuse ees. see on äärmiselt keeruline küsimus, millest me tavaliselt hiilime mööda, millesse me ei taha laskuda. aga Euroopa teemas äh, rahvas peaks saama öelda sõna laienemise kohta, sest äh, ka Euroopa rahvastik ju laieneb sellise, laienemise tulemusel, kui Euroopa Liit suuremaks muutub. jah, tänan, rohkem sõnavõtusoove ei ole, siiski proua Lunatšek, palun. ja härra Tänak. Uh, suur tänu, president, minister nõukogu eesistuja. või lihtsalt kutsuda teid nõukogu juhiks. ühesõnaga, tere päevast, ma jõudsin küll hilja, aga mul oli teine kohtumine Armeenia teemal, nii et pidin kahe kohtumise vahel ennast jagama ja võib-olla ei kuulnud kõike, mida te ütlesite, aga ma olen Kosovo raportöör parlamendis kaks äh, nädalat enne valimisi, olin kaks äh, päeva Kosovos ja mul on üks äh, suurem küsimus, ühe tõstatas juba ka minu kolleeg, millele ma tahaksin ka vastust samamoodi. kas on mingisugust edasiminekut Kosovo tunnistamise osas viie liikmesriigi poolt, kes seda veel ei ole teinud? ja Euroopa Liidus on erinevad institutsioonid, missioonid, mis on kohapeal esindatud, aga eh, neil ei ole ühtset nimetajat, neil ei ole alati üksmeelt ja inimesed tunnevadki, et selline suhtumine on killustatud. ka kuidas on lood viisadialoogiga et Serbia suhtes on edasiminek, Kosovo jääb justkui maha, nii et viisa liberaliseerimine Kosovoga seoses, see on teine tähtis teema, nagu teada, kõikidel teistel see on äh, bosnialastel, albaanlastel alates viieteistkümnendast detsembril, detsembrist. ainsad, kes on välja jäänud ja kes tunnevad ennast isoleerituna, on Kosovo kodanikud, seal on väga suur arv väga noori inimesi, kes äh, ei saa ilma viisata reisida ja näha, milles see palju kiidetud Euroopa seisneb. ja see tugevdab Kosovo siseselt jõude, mida ma ka ise oma silmaga nägin, Vetevendossi partei näiteks, kes tahab täielikku enesemääratlust ja mm, soovimatus komisjoni ja ka nõukogu poolt, eriti mõnede liikmesriikide poolt, viisadialoogis edasi liikuda, kas või üldse alustada seda, tekitab äh, suurt äh, nördimust ja frustratsiooni kodanikes ja mul on küll mulje, et me oleme kaotamas ähm, Kosovo inimeste toetust äh, Euroopa suunas liikumisele, nii et mida teete teie, et veenda liikmesriike, et Kosovo ja Kosovo äh, kodanikud äh, saavad kaasatud ka viisadialoogi kohe lähemas tulevikus. ja teine küsimus äh, seoses Montenegroga. energiavaldkonnas on suuri erastamisprobleeme, kas see tekitab teile muret ja kuidas te sellega tegelete? Montenegro valitsus on tuntud, kuidas nüüd öelda, pehmelt öeldes läbipaistmatu institutsioonina ja kuidas on siis lood läbipaistvuse suurendamisega, sealhulgas ka erastamisprotsessis ja nii edasi. nii et kas te omalt poolt avaldate survet, et läbipaistvus suureneks ja korruptsioon väheneks Montenegros, aitäh? palju tänu, proua Lunatšek, härra Lennok, Tänok, palun! Uh, härra minister, ma olen Montenegro raportöör, aga ma ei tahtnud sellest rääkida, sest see on suhteliselt mittevastuoluline valdkond, kui äh, see võib olla võib-olla isegi kergenduseks, aga ma kuulasin, mida Lunatšikil oli öelda ja edasi, äh, erastamine, see on tõesti küsimus, millega ma põhimõtteliselt olen nõus, äh, seda on tehtud mitte läbipaistvalt riigikontrolli all olevates majandussektorites. aga minu küsimus on äh, seoses Lissaboni lepinguga, kuidas äh, roteeruv eesistumine on toiminud äh, praktikas, eriti mis puudutab välisministreid ja arvestades seda, mis meil on nüüd siis kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi äh, ametiga seoses ja ka president härra Van Rompuy missugune on olnud iga erineva komponendi roll, kas nad on omavahel integreeru-, integreeritud ja äh, kas äh, kas äh, teie olete põhimõtteliselt viimane välisminister, kes midagi eesistujana veel teeb selles valdkonnas ja kui välisteenistus täismahus tööle hakkab, siis tegeleb äh, tema sellega ja siis ei muutu asjad enam iga kuue kuu järel, sõltuvalt sellest, äh, kes on eesistuja. palju tänu, härra Tänak. ja viimasena sõna härra Kotsuliidas äh,. minister. aitäh, härra minister. Te ütlesite, et te olete aus vahendaja Türgi ja Küprose vahel. Te üritate leida väljapääsu äh, Ankara protokollile, tahate avada mõningaid läbirääkimispeatükke, kas te saaksite komisjoni teavitada oma ettevõtmisest, aga kui te seda ei saa teha, siis palun kinnitage sellele komisjonile, et see, mida te ütlesite, täielik mittediskrimineeriva Ankara protokolli ratifitseerimine on teie ettepanekutes äh, sees või ei? aitäh, härra Kasuliides ja nüüd saab sõna härra minister. ma üritan äh, võib-olla anda mitte küll äh, kõige ammendavamaid vastuseid, aga ma püüan siis äh, Äh, tõesti vastata suuremale osale küsimustele. ma olen äh, kirja pannud ka need märkused, mis rohkem üritavad meie suhtumist mõjutada, mis ei ole sisuliselt küsimused. niisiis üritaksin vastata mõningatele küsimustele, mis mulle esitati. ma arvan, et härra Salafranca puhul, kui vaadata neid hiljutisi sündmusi, äh, mis on toimunud ÜRO-s äh, sealsetel hääletustel, siis need on võib-olla natuke kaugemal laienemisprotsessist tervikuna, aga tõepoolest, kui Lissaboni leping äh, soovib, et me kõneleksime rohkem ühel häälel, siis me peaksime ühtsed olema mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. praegu see alati nii ei ole härra Salafranca viitas nõndanimetatud laienemisväsimusele ning äh, ka selle roteeruva eesistumise taga olevale filosoofiasse. Äh, ma tahaksin öelda seda, et meie seisukoht roteeruva eesistumise osas oli väga praktiline. me äh, kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat kümme me teame, et teadsime juba, et et igasugused äh, avaldused on täiesti kasutud, kui neile ei järgne ka mingeid konkreetseid meetmeid ja seetõttu me oleme püüdnud asju käigus hoida. Äh, mõned on öelnud, et see peaks olema siis selline äh, õiglane protsess, kus kandidaatriigid tõesti näevad, et me võtame neid tõsiselt meie filosoofia on äh, olnud just see, et see ei ole mingi kalendripõhine protsess, te ei saa küsida, millal ma seda või teist saan. täpselt nagu üliõpilane küsib, et millal ma diplomi saan. Te võite alati küsida, millal eksam toimub, sellist küsimust võib üliõpilane esitada. aga millal ma eksami tulemuse saan, see sõltub ka sellest, kuidas te oma töö olete teinud Äh, kuidas on toimunud õigustiku ülevõtmine, nii et, et me oleme väga selgelt mõista andnud, et me soovime, et asjad edeneksid. me ei taha midagi äh, blokeerida või ummikusse ajada, hoopiski mitte. me tahame, et asjad edasi liiguksid. aga tegemist ei ole protsessiga, kus saab kalendriloogikat rakendada. Äh, proua Flotre ütles, et kontekst kontekst majanduslikku olukorda arvestades ei ole võib-olla eriti soodus, siis tal oli tõesti õigus. laienemisprotsess, mis väga paljude inimeste jaoks äh, on ähvardav, ei tohiks seda olla, sellepärast et see protsess avab Euroopa jaoks väga palju võimalusi. nii et, et kui minult küsida, milline on see sõnum, mida tuleks kolleegidele nõukogus edastada, siis just nimelt selline see sõnum ongi. Te tõite siin näiteid äh, Türgi kohta. ma arvan, et äh, oma kolleegidele nõukogus me peaksime edastama seda, mida ma märkasin, kui ma hiljuti Türgit külastasin ma kõnelesin seal väga paljude erinevate inimestega, äh, usuvähemuste esi-, esindajatega, inimõiguste liikumiste esindajatega, majandusringkondade esindajatega Äh, selliste ringkondadega, mis ei olnud tegelikult valitsusega seotud, vaid suhtusid valitsusse üsna kriitiliselt. aga kõik need erinevad äh, rühmad äh, rõhutavad, et Türgis on toimunud väga palju muutusi just nimelt tänu Euroopa väljavaadetele. Nad palusid, et me hoolitseme selle eest, et Euroopa Türgile selga ei pöörda sellepärast et me tõesti näeme, et tänu äh, liitumisvõimalusele meie ühiskond muutub. niisiis äh, praktilises kontekstis, äh, kui öelda, et peatüki kaheksa osas on neil kõik tehtud, siis minu meelest probleemid on tavaliselt alalis, alati ük-, mitte üksikasjades, vaid just nimelt rakendamises, sest et ei piisa sellest, kui seadusi vastu võetakse, neid tuleb äh, ka rakendada. ja sõnum, mis mul tuleb tihtipeale edastada, on selline, et asi ei ole lihtsalt Euroopa seaduste ülevõtmises äh, Äh, kui need on üle võetud, tuleb neil ka rakendada, eks neli, neljateistkümnendal detsembril näeme, kuidas meil kaheksanda peatüki konkurentsi osas on läinud. mis puudutab nüüd Küprose taasühinemisprotsessi, siis jällegi nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, on minu arvates äärmiselt oluline, et ma tegeleksin selle ülesandega, mis mulle anti. minu ülesanne oli mitte äh, asendada ÜRO-d Küprose rahuprotsessi osas, see protsess on käinud juba väga pikka aega. minu ülesanne oli vaadata, kuidas selle kuue kuu jooksul, mis me eesistuja jaoks oleme, saame me laienemisprotsessi käigus hoida. loomulikult Türgi ja Küprose vahelised küsimused on, ja nende lahendamine on äärmiselt oluline, loomaks atmosfääri, milles edus, edusammud on olulised. ma olen käinud Nikosias ma olen kõnelenud president Kristofjasega, ma olen äh, üritanud mõista probleemi dünaamikat, samuti võimalikke lahendusi, lahendusi, mis on esitatud, aga selleks, et mõista, kuidas see laienemisprotsess käigus hoida, selleks ma seda tegin nii et, et ma ei tahtnud teemasid segi ajada ja on täiesti selge, et kui asi puudutab minu vastutustala, siis ma olen vaadanud just, milliseid peatükke on võimalik avada laienemisprotsessis. ma olen arvestanud suurel määral sellega, et need peatükid, mis ei ole poliitiliselt blokeeritud, neid on niivõrd vähe järel et isegi kui Belgia eesistujana suudab avada uue läbirääkimiste peatüki, mis tõesti oleks hea, siis äh, see järelejäänud peatükkide hulk on väga väike ja on vaja uut tõuget. ning üks äh, elementidest, mis võiks õhkkonda parandada, on loomulikult siis Küprose probleemi lahendamine või nagu te mainisite, Ankara protokolli täielik ellurakendamine ja see on ka põhjus, miks ma olen nendest küsimustest kõnelenud, aga alati olen üritanud äh, rõhutada, kui oluline on peatükkide ava, avamine. ma äh, olen olnud ambitsioonikas ja ma, ma ei ole esitanud ennast kui äh, tavalist, äh, veel ühte ÜRO esindajat, igaühel on oma töö, aga ma muidugi olen ka ÜRO esindajatega tihedas kontaktis. nüüd, mis puudutab orhideelepingut, siis jah, meie arvates on tegemist väga olulise lepinguga, äh, mida aitas sõlmida ka Euroopa Liit selleks, et lahendada pingeid ning teha lõpp vägivallale ma olen nõus komisjoni hinnanguga, et arvestades selle lepingu tähtsust, peaks ähm, nõukogu selle rakendamiseks rohkem tegema. ja te küsisite, mis konkreetselt teile muret teeb. Äh, detsentraliseerimise protsess kahtlemata, samuti oleks vaja rohkem läbipaistvust äh, kohalike äh, omavalitsuste rahaliste vahendite osas nii et, et äh, me oleme tegelikult paika pannud terve rea elemente, mis meile muret valmistavad. Bosnia-Hertsegoviina osas äh, vastaksin väga ettevaatlikult või arukalt kui aus olla, kui me kõneleme Bosnia-Hertsegoviinast neljateistkümnendal detsembril, siis äh, me tahame saata positiivseid sõnumeid, me tahame öelda, et maailma selle punkti äh, Euroopa kutsumus on ka meie kutsumus, aga selle elluviimiseks tuleb teha tohutult palju tööd ning neljateistkümnendal detsembril siis saab ka hinnata, millised need edusammud on. sama puuduta-, käib ka Kosovo kohta. see on ka põhjus, miks ma neid riike alguses mainisin, on selge, ning äh, ma rõhutasin seda ka, kui me kohtusime välisministritega Sarajevos. see oli veel Hispaania eesistumise ajal. nimelt me tahtsime saata siis selget signaali, et meie arvates on kõik äh, need riigid Euroopale pühendunud, aga äh, seda ei saa lihtsalt asendada sellise ajakava loogikaga, et öelge meile siis kuupäev, millal me Euroopa Liitu saame, selleks tuleb tööd teha tunnustamise küsimus siin minu meelest äh, olukord ei ole muutunud, teate, et kakskümmend kaks riiki on Kosovo tunnistanud, viis mitte. Äh, ja võib-olla see oleks vastuseks ka härra Salafranca küsimusele, et kas Lissaboni leping tõesti annab meile võimaluse ühel häälel kõneleda. jah, mõnikord annab ÜRO-s Serbia resolutsiooni puhul me suutsime ühel häälel kõnelda ning äh, meil oli äh, kahekümne seitsmel riigil ühine seisukoht, äh, isegi kui arvestada seda, et viis nendest ei tunnustanud Kosovot ja kakskümmend kaks tunnustasid. seega selles protsessis on võimalik edasi minna, aga ma ei saa öelda, et, et mõttemallid äh, siis viies liikmesriigis selles küsimuses oleks vahepeal muutunud. kui palju peatükke äh, me Horvaatia osas suudame avada? jällegi, te peate mõistma, milline on minu roll, äh, ausaks vahendajaks olemine ei puuduta mingi joone paikapanemist, vaid see tähendab, et äh, tuleb äh, teha kõik, mis võimalik ja saavutada üksmeel. aga ma ütleksin seda, et me kolme peatükki arutame väga intensiivselt äh, ja loodetavasti saavutame ka edusamme. teine küsimus Horvaatia kohta oli selline, et kas Ungari eesistumise lõpuks Horvaatiaga liitumisprotsess jõuab lõpule mina ei äh, hakka äh, neid asju, mida, mis mulle endale ei meeldinud, ka oma järeltulijale ette kirjutama. ma arvan, et me peaksime olema realistlikud. ma arvan, et ka Horvaatias on inimesed vastutustundlikud ja realistlikud. tihtipeale ma kuulen, et mõned kõige entusiastlikumad liikmesriigid tahavad äh, varasemat kuu, kuupäeva, liitumiskuupäeva kui horvaatlased ise, sest horvaadid teavad, et neil on veel väga palju jõupingutusi vaja teha, neil tuleb tuua ohvreid, kui me räägime näiteks konkurentsi peatükist Äh, sest sellega käivad kaasas ettevõtete sulgemised, äh, toetuste lõpetamine, valitsusepoolsete toetuste lõpetamine. asi on kaduma minevates töökohtades, nii et, et selliste sammude astumine ei ole kerge ning ma tõesti kiidan Horvaatia vahe, valitsust sellest, kuidas ta äh, elanikke on tea-, teavitanud te,, teinud seda realistlikult ja mitte pakkunud välja mingeid ebarealistlikke kuupäevi nii et, et ma arvan, et äh, kõigepealt tuleks see küsimus esitada horvaatidele endile, sest nemad ise teavad väga hästi, mis on vaja teha selleks, et äh, viimase verstapostini jõuda. probleemis. ja, ja, ja, ja, da weet ik Diplomats want to protect me against myself äh, diplomaadid soovivad mind mu enda eest kaitsta, aga mina siin probleemi ei näe, ma ei teinud viga, kui ma rääkisin endist Jugoslaavia vabariigist Makedooniast. siin paberil on mul midagi muud kirjas küll, aga te kuulsite ju, mis ma ütlesin. see pani teid naerma, see on tore. ma arvan, et kõik need, kes ütlevad, et, et valitseb teatud kannatamatus Äh, selle nime küsimuse lahenduse osas, siis jah, äh, paljud meist jagavad seda tunnet. kui keegi küsis, et kas te avaldate survet, jah, me avaldame survet, aga me avaldame survet võrdselt, sümmeetriliselt. kokkuleppele jõudmine on alati kahepoolne protsess, tango tantsimiseks on vaja kahte ma olen veendunud, olles kõnelenud mõlema kolleegiga, et tõesti tehakse jõupingutusi selleks, et nime küsimuses kokkuleppele jõuda. ma arvan, et meie jaoks eh, ja mis puudutab roteeruvat eesistumist, siis minu jaoks oli igatahes oluline pidada silmas seda, et isegi kui nime küsimus lahendatakse, tuleb ikka veel väga palju tööd ära teha selleks, et eh, integ-, võtta üle siis rahvus-, Euroopa õigustikku Eh, oluline on seda riiki Euroopa Liidule lähendada niimoodi, et ta võtaks eh, üle Euroopa Liidu õigustikku, see on üks asi, millest ma räägin väga tihti. inimesed ütlevad, et noh, kõik need jõupingutused, mille, mida me teeme, kõik need ülesanded, mida me teeme, ma olen neile tihtipeale öelnud, et see on, see ei ole mingi ohver, et see on tegelikult eh, kingitus teie oma rahvale, te annate neile ju parema toidu kvaliteedi, läbipaistvuse äh, Äh, õigusriigi, kas see on tõesti siis mingi ohver või on see and inimestele? ma arvan, et äh, me peaksime tundma suuremat uhkust selle üle, et äh, Euroopa õigustiku ülevõtmine on midagi sellist, mis selle ülevõtva riigi jaoks tähendab edusamm. ma olen nõus kõigi nendega, kes kõnelesid abist ja ekspertteadmistest, äh, et aidata riike siis teel Euroopa Liiduga integreerimise suunas. ja seda me ka teeme, võib-olla ma ei hakka siin äh, väga äh, ulatuslikult üksikasjadesse laskuma, sest et volinik Füüle on just see, kes just nimelt selle abi korraldamisega tegeleb. mulle esitati ka üks väga hea küsimus selle kohta, kuidas integreerida erinevate Äh, võimuallikat jõupingutusi laienemisprotsessis. Äh, keegi küsis, et kas see on nüüd siis viimane kord, kui äh, roteeruv eesistujamaa arutab laienemist. ei, kindlasti mitte. ma arvan, et on viga arvata, et ühel päeval on tegemist küsimusega, mida, millega hakkab tegelema ainult välisteenistus. asi ei puuduta laienemist ainult diplomaatiat ainult, laienemisprotsess on äh, valitsustevaheline asi ning äh, roteeruvad eesistujamaad äh, jätkavad poliitilise vastutuse võtmist, konsensuse leidmist liikmesriikide vahel selles osas, kuidas veel ühte kandidaatriiki Euroopa Liitu integreerida. küsimuse kohta, kas me oleme komisjoniga tihedas kontaktis, jah, oleme küll. kas me oleme kontaktis ka kõigi Euroopa Liidu mõjuallikatega, võimuallikatega, jah. nüüd see küsimus jääb ka edaspidi roteeruva eesistujamaa pädevusse. proua Kornelissen äh, esitas ka mõned väga huvitavad küsimused, mida, äh, mis puudutasid pärandit ja, ja sõnumit Triolt. samuti selle kohta, kuidas äh, liikmesriikidega suhelda ta ütles, et liikmesriikidel on väga raske sõnumit edastada. ma arvan, ja ma kõnelen nüüd kui liikmesriigi poliitik. et Euroopa projekti üks suuremaid tragöödiaid ja see ei puuduta mitte ainult laienemist, on see, et liikmesriikide poliitikud on harjunud väga kerge väljapääsuteega. kui tuleb edastada mingeid halbu sõnumeid rahvale, öeldakse, et see tuleb Euroopa Liidust. kui on midagi head öelda, siis lähete kaamerate ette ja ütlete, mina saavutasin seda ja seda. ma arvan, et see, kuidas liikmesriikide poliitikud Euroopa Liidust kõnelevad, on äärmiselt oluline veenmaks avalikkust nendest asjadest, mida me teeme. rõhk tuleb asetada laienemisega kaasnevatele võimalustele. seda peame me paluma oma äh, poliitikutelt. ma arvan, et see see, see idee demode kohta on väga huvitav aga ma ei saa teile öelda, et me seda juba ka homme tegema hakkame. Kosovo küsimuses ma juba oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin väga selgelt, et me äh, tahame sisse viia viis, viisarežiimi liberaliseerimist dialoogiga Kosovoga ja kaubanduslepingud Kosovo ja Euroopa Liidu vahel, nii et, et äh, Euroopa Liidu pealt on olemas äh, siis äh, tõesti äh, soov Kosovot ja Kosovo rahva saatust tõsiselt võtta ning me jätkame siis selles suunas, mida te välja pakkusite. viimane küsimus ei, ma ei äh, kavatse komisjoni teavitada oma jõupingutustest äh, Ankara protokolli äh, rakendamise osas. oma küsimuses te mainisite seda, et see ei oleks järk-järguline protsess, vaid see peab tõesti olema tõsine asi. ma ei oleks teiega nõus. ma arvan, et väga tihti poliitikas tuleb just astuda tõelisi samme selleks, et äh, usaldust äh, luua ning kõneluste suuna muutmine toimub tihtipeale just nimelt sellise järk-järgulise loogika alusel. suur aitäh, härra esimees ja ma arvan, et ma olen nüüd enam-vähem kõigile vastanud. Äh, <clears throat> palju tänu. tegemist oli väga huvitava ja kasuliku kohtumisega ma usun, et kolleegid on kõik väga tänulikud ausa suhtumise eest, täpsuse eest, selle eest, et te nii lühikese ajaga jõudsite vastata nii paljudele küsimustele. me täname teid, et te meiega kohtuma tulite. tegelikult me tahaksime teid siin regulaarselt näha, me sooviksime hoida alal suhteid eesistujaga, nõukoguga väga palju on Lissabon muutunud, aga väga paljud asjad ka püsivad ja kehtivad edaspidi. kohtumiseni Bene, allora siccome abbiamo qualche minuto. niisiis, meil on eh, mõned minutid aega. me oleme oma ajakavast natukene ees. kuna eile ei olnud võimalik arutada neljanda ja viienda neljandat ja viiendat ja pu punkti Katseni raportit, siis annaksin sõna raportöörile, härra Katsenile, sest niimoodi saame täita aja, mis eile kaduma läks. nii et, et niimoodi täidaksime kasulikult need kümme minutit. Grazie, onorevole president Albertini um,. palju tänu. Distinguished colleagues, first of all I would like kallid kolleegid, kõigepealt tahan tänada variraportööre ja kõiki kolleege väärtusliku panuse eest, koos variraportööridega oleme äh, välja pakkunud kaheksateist kompromissmuudatusettepanekut, mis äh, hõlmavad äh, rohkem kui kolmandikku esialgsetest muudatusettepanekutest. Horvaatia liigub järjest jõudsalt edasi liitumisläbirääkimistes Montenegros saab äh, sel kuul juba kandidaatriik, see on väga positiivne areng kogu regiooni jaoks, äh, see annab teatud hoo, mida Serbia peaks ära kasutama, nagu üks äh, kolleegidest mainis, resolutsioon Serbia progressi kohta integratsiooniprotsessis on seni tehtud resolutsioonidest kõige positiivsem Serbia kiirendatud reformid peaksid lõppema Serbia liikmelisusega Euroopa Liidus. Serbia valitsus peab tegema lisajõupingutusi ja näitama tulemusi äh, seoses Pristina alase dialoogiga ja koostöös rahvusvahelise Jugoslaavia kriminaalkohtuga veel üks reform puudutab äh, kohtureformi ma tervitan, et Serbia ametivõimud võtavad neid teemasid väga tõsiselt ja ma usun, et lähitulevikus võib näha olulist edasiminekut. mis puudutab stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ratifitseerimist Serbiaga, siis tahaksin meelde tuletada kolleegidele nende lepingute tähtsust Lääne-Balkani riikide integreerimisel. see annab nii Euroopa Liidule kui ka riikidele poliitilise ja õigusliku raamistiku ühiste suhete loomiseks, mis äh, aitab kaasa regiooni stabiilsusele, see muudab Euroopa Liidu liikmeks saamise äh, käegakatsutavaks protsessiks. sest umbes kaks tuhat kaheksa äh, otsustati see küsimus opositsiooni osaliste häälte toel, ratifitseerimisprotseduur aga ei alanud enne selle aasta juunit. üksteist äh, liikmesriigi äh, parlamenti on seda ratifitseerinud ja äh, kutsun üles ülejäänud kuuteist liikmesriiki ratifitseerima samuti Serbia lepingu nii kiiresti kui võimalik. meie tööd järgitakse hoolega, meie sõnumeid kuulatakse ratifitseerides eh, ja Serbiaga julgustab see kõiki astuma vajalikke samme rakendades ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtu esimehe kommentaarid, Serbia ametivõimud aitavad kaasa selle protsessi sujuvale eh, kulgemisele ja ootan teie ettepanekuid seoses äh, muudatustega. Grazie, onorevole Kacin, äh, abbiamo tempo solo per tre interventi. palju tänu, härra Kacin. meil on nüüd sõna, aega veel kolmeks sõnavõtuks ah,, üks minut, proua Kopa, palun uh.... aitäh, ma teen väga lühidalt, tahaksin kõigepealt tänada raportööri härra Kacinit väga hea ja positiivse raporti eest Serbia kohta, see saadab väga konkreetse sõnumi selle riigi Euroopa perspektiivi kohta. samuti äh, tänan konstruktiivse lähenemise eest kompromissmuudatusettepanekute näol meie fraktsioon leiab, et me peame saatma selge sõnumi Serbia kohta nii edusammude osas kui ka ausalt käsitlema probleeme, mis vajavad veel lahendamist. tahaksin mainida siinkohal kahte, kõigepealt ICTY Ähm, nõukogu oktoobri järeldustes on samuti öelnud, et äh, kõige veenvam tõend koostööst on äh, vahistamine. teiseks Kosovo. see on meie jaoks väga tähtis. me teame, et Kosovo on väga lõhestav äh, küsimus ka meie komisjoni jaoks, nii et me ei peaks saatma väljapoole sõnumit sellisest lõhestusest. Äh, kui me jääme kompromissmuudatusettepanekute kolm ja neli juurde, äh, millega ma nõustusin, ja me ei toetaks teisi muudatusettepanekuid Kosovo kohta ja kutsume teisi fraktsioone tegema samamoodi. ja tahaksin tänada veel lõpetuseks raportööri. oluline on tõesti saata ühtne tugev sõnum Serbia Euroopa Liidu liikmeks saamise perspektiivi kohta. Nelissen, un minuto. Thank you. praegu Nelissen. aitäh, ma ka hindan väga seda tööd, mida härra Katšin tegi variraporteeridele kompromisside osas, äh, saavutasime paar päris head kompromissi. tahan Äh, käsitleda rahvusvahelise tribunali küsimust. ma arvan, et äh, on äärmiselt oluline, et Euroopa Parlament oleks äh, väga kindlameelne selles küsimuses. Raditšimaadist tuleb vahistada, paljud inimesed näevad end endiselt äh, sõja ohvritena, selle asemel, et näha minevikku tasakaalustatult ja ka Bosnia jaoks on see tähtis, seitsesada seitsekümmend viis äh, genotsiidi ohvrit äh, maeti ümber ja nende toimepanejad tuleb kinni püüda. Serbia peab jätkama seda, viimane raport Branši kohta oli kriitiline ja järgmine võib samamoodi olla, eriti arvestades, et äh, Jugoslaavia rahvusvaheline sõjatribunal kestab veel kaks aastat ja täielik koostöö on äh, kriteerium. kompromissis äh, viis me arutasime seda pikalt. enamik oli nõus välja jätma sõna most, nii et see ütleks. Fugitives eh, to the Hague can be deemed as convincing evidence of full cooperation um,. So this, this uh.... nii et eh, me hääletame eraldi. ja ma paluksin nüüd sõnad välja jätta ja võib-olla olla veel kindlam, et see on täiskogul, kui praegu see raport on esitatud. Bene eh,, honorevole eh.... jah, hästi, palju tänu. nüüd härra Šeflin ja siis on sõnavõtud läbi. Thank you, president, I shall really be very aitäh, ma teen tõesti väga lühidalt, ma arvan, et see on väga hea raport, kompromissid on head, me oleme nende kallal kõvasti tööd teinud, eh, eriline tänu härra Kotšinile ja ma olen nõus peaaegu kõigega, mida siin on öeldud. Benissimo, allora possiamo procedere alle operazioni di voto eh,, di invito a inserire suurepärane, siis asume hääletama. ma palun teil hääletuskaardid välja võtta. panna need hääletusseadmesse nii et kõigepealt siis äh, integratsiooniprotsess. niisiis äh, lõige üks üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kakskümmend üks suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd läheme kompromiss kahe juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu erapoolet heaks kiidetud kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud nelikümmend üks ja osade kaupa kahes osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud teine osa, sotsiaaldemokraadid on nõudnud eraldi hääletust. Eh, vabandust, sotsialistid tahavad kontrollida neljakümne esimese esimest osa, niisiis elektrooniline hääletus. niisiis hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend kolm vastu. niisiis, kas on keegi, kes ei ole veel hääletanud? see on siis heaks kiidetud kahekümne neljaga kahekümne kolme vastu. niisiis, kes on poolt? esimees, mul ei olnud kaarti, ma panin selle sisse liiga hilja, aga ma olen vastu. hästi. kes on poolt? Vas-, poolt kõigepealt. esimene osa no.. No, no, no. me panime hääle, hääle, registreerisime kaardiga hääletajate tulemused. niisiis kakskümmend neli poolt, kakskümmend kolm vastu nüüd, kes ei ole, kel kaarti ei ole, kes on poolt, kaks, kolm, neli. neli. üsna palju segadust. alustame otsast peale. elektrooniliselt esimene osa, muudatus nelikümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. niisiis. niisiis kas keegi hääletab ilma hääletuskaardita? tõstku palun käsi. härra Tänok, teil on sõna. ma usun, et kõik saadikud on siin ausad, me ei tea, kas nende hääletusmasinad töötavad või ei. tõstaks käed ja loeks käed üle. see on ainuke õiglane viis, kuidas seda teha Beh, Some sì, people could accidentally vote twice without mõned inimesed võivad kogemata kaks korda hääletada. võib-olla tõesti mõned kolleegid tahavad kaks korda hääletada, see on tõesti võimalik, et keegi saab kaks korda hääletada ja niimoodi petta. mina lähtusin siin sellest, et kõik on ausad, aga aga ma arvestan sellega, mis te ütlesite niisiis, nüüd tuleb teil kõigil käed tõsta, tõstke nad kõrgele ja läheb natuke aega, kuni me üle loeme. nii, nelikümmend üks, kes on poolt? esimene osa nelikümmend üks, kes on poolt? hoidke käsi kõrgel. käsi nüüd vastu passa. va bene, decade, siamo pari, ventisette ja e ventisette. niisiis äh, see langeb ära, sest tulemusteks oli viik. nüüd teine osa, kes on poolt, teise osa poolt. suuline muudatus üks, sest teist osa ei ole vaja hääletada. niisiis äh, suuline muudatus üks, kes on poolt vastu, suuline muudatus üks, äh, heaks kiidetud. viiskümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. teine osa, poolt, proua Lunatšek, palun äh, nelikümmend üks ikkagi veel, mis selle muudatusega siis juhtus? palun selgitage veel kord, mis selle muudatusega juhtus? niisiis, muudatus nelikümmend üks oli jagatud kahte ossa. esimene osa sai kakskümmend seitse poolet ja kakskümmend seitse vastuhäält, seega see langeb ära ja teist osa me ei hääletanud ja nüüd hääletame muudatuse viiskümmend üks esimest osa nüüd teine osa, viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sotsiaaldemokraadid nõuavad viiekümne kahe osas elektroonilist kontrolli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu, see on heaks kiidetud. viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend viis poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss viis. hääletame siis osade kaupa, niisiis esimene osa, kes on poolt. kogu tekst välja arvatud me, me, me ei nõua enam osade kaupa hääletamist, ütleb proua Kopa. niisiis, kompromiss viis, esimene osa, kogu tekst, välja arvatud sõna most. poolt, vastu, erapooletult heaks kiidetud ja nüüd teine osa, poolt vastu. mulle tundub, et heaks kiidetud. teine osa. sõnad Te ei saa kõnelda, kui teile ei ole sõna antud. Te palusite sõna, aga ma ei näinud teid ja te ei saa lihtsalt rääkima hakata. niisiis, teine osa teeme e-, elektrooniliselt. härra Tänak, palun. esimene hääletusnimekirjas, vähemalt minu hääletusnimekirjas ei ole osade kaupa hääletust. et eh, selgitage nüüd, kas see sõna most peab sisse jääma või ei, kuidas me peaksime hääletama, sest meie hääletusnimekirjas pole seda näidatud kas suulise muudatuse ettepane, ettepaneku tegija võiks selgitada, milles asi? segretario ci legge, ci legge l'emendamento così avete la indicazione. muudatus. jah, sekretäriaat selgitab, rohelised on palunud, et me hääletaksime tervet kompromissi viis välja arvatud sõnad the most enne sõnu convincing evidence nüüd me oleme esimest osa hääletanud, mis tähendab, et kogu tekst ilma sõnata most enne convincing evidence of full cooperation ja nõnda edasi. ja nüüd teine osa, me hääletame kahte sõna the most enne sõnu convincing evidence. et kas need sõnad lähevad teksti tagasi? nii, kui te soovite tervet kompromissi viis, siis hääletage nüüd poolt niisiis teine osa, kompromiss viis, hääle, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitsekümmend üks, kes on, suuline muudatus on ka, kes on poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. seitsekümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitsekümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend seitse poolt, sotsiaaldemokraadid seitsekümmend kuus soovivad kontrolli, niisiis elektrooniline kontroll seitsekümmend kuus. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks vastu, kakskümmend kaks poolt, see on tagasi lükatud. seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd kaheksakümmend üheksa kahes osas, kes on poolt esimene osa, vastu, erapooletud, heaks kiidetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kolm poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitse kahes osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, ei ole kindel, kontrollime elektrooniliselt, niisiis sada seitse teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kolmkümmend seitse poolt, seitseteist vastu, see on heaks kiidetud. sada kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kaheksakümmend kaheksa poolt, vabandust, sada kakskümmend neli poolt. oota. Eh, niente, non si vota il centoventiquattro, andiamo. ei, me ei hääleta ka sada kakskümmend neli, kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu. ei ole selge, kontrollime, elektrooniline hääletus sada kolmkümmend viis. hääletus on lõppenud kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend kaks vastu, see on heaks kiidetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, ei ole selge, hääletame elektrooniliselt. sada nelikümmend kolm elektrooniline kontroll, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud kolmkümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu, heaks kiidetud sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud sada viiskümmend viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada viiskümmend kaheksa suulise muudatusega poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada viissada, sada viiskümmend üheksa koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. põhjendus A muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaksteist langeb ära, kolmteist poolt vastu? ei ole selge. elektrooniline kontroll, muudatus kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nelikümmend ja seitseteist heaks kiidetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ei, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud. kolleegide sõnul peaks olema heaks kiidetud kompromiss kaheksateist. hästi, kontrollime teist osa, kaheksateistkümnendal hääletus on alanud. muudatus kaheksateist, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kolmkümmend kaheksa poolt, see on vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viis poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud. kümme poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud viiskümmend üks poolt, kolm vastu, kaks erapooletut, õnnitlused meie raportöörile, suure häälteenamusega heaks kiidetud. Voto unico sulla eh, raccomandazione sulla car-. ja nüüd ühekordne hääletus, mis puudutab siis soovitust, kes on poolt. ei, ei, see hääletus on siiski elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletame elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. viiskümmend üks on poolt, keegi pole vastu ja kaks erapooletut ja veel kord suure häälteenamusega vastu võetud, õnnitlused raportöörile. Abbiamo un'interruzione fino alle diciassette, e sei minuti di interruzione prima di teeme nüüd väikese vaheaja kuus minutit ja seejärel jätkub kinnine koosolek kell seitseteist kohtume Markus Edereriga. ja ma palun siis nendel, kes kinnisele koosolekule ei jää, saalist lahkuda